Right, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, tere tulemast väliskomisjoni koosolekule. paluksin personaliliikmetel ka lõpetada kuulujuttude puhumine siin, nagu koolidirektor on, ütleb härra esimees ise. kõigepealt äh, päevakorrapunkt äh, number kuusteist arutelu Pierre Granbüliga, see jääb ära. aga nüüd siis päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded. juhatajal ei olnud mitte ühtegi teadaannet sellel hetkel, kui need ähm, jutupunktid mul siin kokku pandi, aga veel päevakorrapunktist number kümme nimelt äh, viimane päevakorrapunkt täna Äh, toimub äh, suletud uste taga. päevakorrapunkt number kolm, eelmiste koosolekute protokollide kinnitamine kümnendast, üheteistkümnendast juulist ja kolmekümnendast, kolmekümne esimesest augustist. kas teil on märkuseid, kolleegid? kui ei ole, siis äh, loeme need protokollid vastuvõetuks tänase istungi lõpus. aga nüüd ähm, päevakorrapunktid neli ja viis ühine arutelu väliskomisjoni tellitud uuringute Ukraina, Gruusia ja Moldova sõlmitud assotsieerimise ja vagunemislepingute rakendamise hetkeseis, keskendudes eelkõige Ukrainale ning võtmesektorite süsteemne analüüs ja siis Euroopa Liidu suhted Armeenia ja Aserbaidžaaniga. ja viies päevakorrapunkt, idapartnerlus käsitleb soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembri tippkohtumist meie tänane koosolek äh, saab alguse kahe uuringu tutvustusest, mis on seotud idapartnerlusega, enne kui me läheme siis äh, proua Andrikiene ja härra Fleckensteini raporti teise läbivaatamise juurde. Need uuringud, millest ma just rääkisin, annavad äh, meile ka piisavalt ekspertteadmisi enne viite raportit, mis järgmise aasta esimeses pooles äh, nende riikide kohta korraldatakse enne meie külaskäike nendesse piirkonda ja seda me eeldame, et eksperdid annavad meile ülevaate selle kohta, kuidas Euroopa Liidu suhted on arenenud nende partneritega ja loodame nendel siis konkreetseid poliitilisi soovitusi, mille me võiksime arvesse võtta oma raportite koostamisel. ja seega ma olen tänasele kohtumisele kokku kutsunud äh, kolm tunnustatud eksperti oma uuringut tutvustama. härra Palaš Jarabik minust vasakul on äh, Carnegie rahvusvahelise rahu sihtasutuse Äh, see teaduriks keskendub äh, Ida- ja Kesk-Euroopale, eriti Ukrainale ja Ukraina konflikti mõjudele sellele regioonile ja kaugemal. ta on äh, ka mitu korda olnud valimiste vaatleja härra Jarabik, tutvustab kõigepealt oma uuringut assotsiatsioonilepingu rakendamise kohta Ukraina, Moldova ja Georgiaga, Gruusiaga, vabandust. ja siis doktor Leila Liieva, proua Liieva õpetab Oxfordi ülikoolis ning on äh, riiklike rahvusvaheliste uuringute keskuse looja, tegemist on akadeemilise poliitika rakkerühmaga Bakuus Aserbaidžaanis, ta töötas enne NATO kaitsekolledžis John Hopkinsi ülikoolis ähm, avatud äh, ühiskonna instituudis ja UNDP-s äh,, doktor Alijeva keskendub Euroopa Liidu Aserbaidžaani kokkuleppele ja minu kõrval on doktor Hrant Kostanjan, kes on äh, teadur Brüsselis, CEPSis ja ta on äh, vägagi tuntud äh, kui ekspert Euroopa Liidu institutsioonide ja naabruspoliitika, idanaabruspoliitika osas ja Euroopa Liidu ja Venemaa suhete vahel. ta otse, on õpetajaks ka Vesalju kolledžis ja College of Europe'is ja tema keskendub Euroopa Liidu Armeenia kohtu, kokkuleppele ja alustagem meie äh, eksperdidest ja annaksin kõigepealt sõna härra Jarabikile suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel ja rääkida assotsiatsioonilepingu rakendamisest kolme riigiga, Ukraina, Gruusia ja Moldovaga. see on väga suur uuring muuseas ja seega ma keskenduksin peamistele järeldustele ja peamistele soovitustele teha seda kümne minuti jooksul ja loodetavasti siis esitate pärast mulle konkreetsemaid küsimusi kõigepealt lubage alustada makrotasandist. assotsiatsiooni lepingu allakirjutamine, ratifitseerimine Ukraina, Gruusia ja Moldovaga on, on olnud Euroopa Liidu pehme jõu rakendamise väga veenev näide. me tihti võib-olla unustame selle ära, et pärast laienemist, pärast Euroopa Liidu nii-öelda suure paugu laienemist tõstetus küsimus äh, kümnend tagasi, et kas idanaabruskonnas äh, pehme jõud üldse mingit kaalu kannab ja need assotsiatsioonilepingud näitavad, et jah, Euroopa Liit on mobiliseerinud ühiskond idapartnerlusriikides, kuigi ei ole jõudnud muidugi kõigini, on väga palju takistusi nii Euroopa Liidus kui ka vastupanu Venemaa poolt. see kõik on aset leidnud vaatamata sellele, et assotsiatsioonileping ei anna liikmelisuse lubadust ega ka sel-, sellises mahus rahalist abi, nagu anti Balti riikidele või Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele omal ajal. ja makrotasandil on veel üks punkt, minu, minu meelest tuleb rõhustada, eriti Ukraina puhul, see kokkulepe ja nende kokkulepete ratifitseerimine on väga oluliselt mõjutanud reformipoliitikate kulgu nendes riikides, eriti Ukraina puhul on olnud see väga oluline pärast Venemaa okupatsiooni ja Krimmi okupeerimist me ei saa rääkida enam mingisugusest tasakaalustamisest, mis oleks siin võimalik ja seega lääne mõju on kasvanud, kuivõrd Ukrainal ei ole enam mitte mingisugust alternatiivi ja seega assotsiatsioonilepingu rakendamine on väga selgelt välja öeldud prioriteet Äh, Ukraina poolt äh, ja kui me vaatame selle rakendamist, siis, äh, siis tegelikult on see vaatamata väga suurtele takistustele siiski aset leidnud ja lisaks sellele on lääne integratsiooni toetanud ka rahvas, loomulikult Ukrainas ja ka Gruusias. ja nüüd avaliku arvamuse osas on Moldova ainus natukene keerulisem riik, kus Venemaa välispoliitika üritab mõjutada nii eliiti eriti arvamusküsimuste, küsitluste järgi, kuid see on otseselt seotud korruptsiooni ja halb, kehva haldamistavaga, mille on võtnud Euroopa-meelsed valitsused ja, ja tegelikult ei ole see otseselt seotud sellega, et nad äh, konkreetselt toetaksid Venemaad. Moldova äh, Äh, jah, loomulikult kõik äh, need äh, assotsiatsioonilepingud ja nende edu mõõdetakse vastavalt sotsiaalmajanduslikele arengutele, Ukrainat esialgu peeti musternäidiseks, vaatame, kuidas läheb, ja mõõdetakse kõike muidugi vastamisi Euroopa Liidu standarditega, on mõned faktorid, mis on Euroopa Liidu standardite saavutamisele vastu rääkinud, eriti paternalism ja maapiirkondades oligarhide tegevus, kes seal kõike kontrollivad ja veel üks märkus, Euroopa Liidu abi ja toetus peaks eriti keskenduma maapiirkondadele struktuursemalt kui seni ja rohkem tuleks keskenduda depolitiseerimisele, detsentraliseerimisele ja e, heale haldustavale. Te teate, et maa- ja linnapiirkondade erinevus ka välispoliitika ja sotsiaalmajandusliku arengu puhul äh, peaks olema üsna hästi tasakaalus ja võrdne. mis nüüd puudutab nüüd seda sotsieerimise vabanduslepingut, äh, praegu on muidugi natukene raske äh, vabakaubanduslepingu mõjusid mõõta, eriti Ukraina puhul on Ukra-, eksport tõusnud kakskümmend viis protsenti, kahekümne viie protsendi pealt aastal kaks tuhat kaksteist kuni kolmekümne seitsme protsendini kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, aga osuliselt äh, on selle tõusu taga ka see, et Ukraina ja Venemaa vahelised kaubandussuhted äh, peatusid. Äh, Moldova puhul Euroopa Liit on samuti peamine kaubanduspartner, kaks tuhat kuus oli see kakskümmend kuus protsenti ka Gruusia puhul laiapõhjaline vabakaubandusleping sel-, siin me ei ole näinud oluliselt ekspordi tõusu, aga siiski on see stimuleerinud põllumajanduslikku toodangut, mis on Moldova jaoks kõige olulisem ekspordisektor äh,, majandussektor, vabandust. iga riigi puhul äh, info puudus vabakonduslepingu ja assotsieerimislepingu puhul on üks suuremaid takistusi, nagu ka VKE-de sektor lisaks sellele Euroopa Liidu abi on olnud äärmiselt oluline. kui te vaatate üldiselt abimahtusid äh, ja väga tõhusalt äh, on äh, abi aidanud kaasa makromajandusliku stabiilsuse tagamisele kõigis kolmes riigis, eriti aga Ukrainas väga,, väga-väga olulistel aegadel selle riigi jaoks. samas on erisusi ja, ja midagi, millele Euroopa institutsioonid peavad rohkem tähelepanu pöörama, nimelt nõuetele vastavuse maksumus vabakaubanduslepingu puhul see oli ette teada, aga investeeringukulud, äh, neid eirati ja seega on tekkinud ebatasakaal ootuste ja tulude ja kulude vahel Euroopa Liidu abi puhul äh, vabakaubanduslepingute põhjal nendes kolmes riigis ja nagu ma ütlesin, tegelik äh, mõju nende assotsieerimislepingute puhul tuleb välja majandus-, sotsiaal-, majandussotsiaalsetest näitajatest. miks see on kõik oluline? oluline sellepärast, et Euroopa Liit ei ole praegu plaaninud äh, vabakauban-, äh, vabandust, kaubanduse avamist äh, liikmesriikidele anti sellist abi struktuursete ja tõukefondide abil, mida, millele aga nendel riikidel ei ole juurdepääsu. loomulikult ja viimane punkt Euroopa abi osas kõik sai alguse IMF-i pakettidest ja seega eh, Euroopa Liit on kasinuspoliitika tõstnud prioriteetseks ja privatiseerimise, makromajandusliku stabiliseerimise eh, eesmärgil. erastamist aga praegu me ei ole näinud, kõik muu on toimunud, erastamist ei ole toimunud, sellepärast et eh, kohtusüsteem on politiseerunud, korruptsioon ja see on asi, mida Euroopa Liit või Euroopa Liidu abi või vabakaubandus suudaks lühi, lühemas perspektiivis lahendada. nii et äh, abi andmist tuleks vaadata ka sellest vaatenurgast. nüüd assotsieerimislepingu rakendamine, selles osas on nii tehnilist kui ka seaduslikku eh, edu olnud näha kõigis kolmes riigis, eriti aga Gruusias. kõige suuremad probleemid on rii-, õigusriigiga seotud ja poliitilise tahte puudumine äh, depolitiseerimisprotsessi käima lükkamiseks. kõikides riikides on prokuratuur ja kohus, mida oluliselt mõjutavad poliitikud ja seda, see ei ole muutunud, kuigi Ukrainas äh, on käivitatud äh, kohtute reform, mis on teatud läbimurre ja ma arvan, et selleks läheb aega, aga oluline on see, et Euroopa Liit väga palju tähelepanu nendele institutsioonidele tänasest pööraks. mis minu meelest veel on oluline, on järgmised faktorid. väga kõrge, isegi ekstreemne äärmuslik äh, poliitiline polariseerumine nendes äh, riikides ei ole valitsuse ja opositsiooni vahel mitte mingisugust poliitilist dialoogi mitte üheski riigis, sellele võiks Euroopa Liit panustada ja Euroopa Liidu enda panus teinekord on tegelikult sellisele partisanlikule äh, lähenemisele kaasa aidanud, eriti sellest riikidest nagu Moldova, kus kus poliitilist maastikku jagame me jätkuvalt Euroopa Liidu meelseteks ja vastast- ja Venemaa meelseteks. see tegelikult ei ole nii, eriti Dodoni, isegi Dodoni juhtimise all ka te-, kes assotsieerimislepingu tahaks peatada. minu meelest tal ei ole mingit plaani ega ka mitte mingisugust poliitilist suutlikkust minu meelest seda läbi suruda ja kohe lõpetan mis on oluline, on see, mis on saavutatud, jah, kuid äh, terves, rohkem on nendes riikides mitteametlikke organisatsioone, kes väga suurt rolli mängivad ja kes võivad pidurdada äh, reforme, korruptsioon, poliitiline polariseerumine, äh, kemplemine ja Venemaa roll ja Venemaa rolli kasutamine selles regioonis kui äh, mobiliseeriva jõuna reformide vastu. üks kriitikuid kriitikaid, mida võiks saata Euroopa Liidu suunas, on järjepidevatuse puudumine, tingimustes mitte kinnipidamine ja tegelikult see õõnestab kogu Euroopa Liidu eh, lähenemise tõhusust. siseline poliitiline dünaamika eh, rikkad oligarhid Ukrainas ja Moldovas, eh, nemad samuti siis õõnestavad Brüsseli igasugust tegevust. Euroopa Liit peaks olema väga ettevaatlik Äh, ei tohiks näidata, et nad toetavad mingeid valitsusi lihtsalt sellepärast, et see valitsus ise ütleb, et ta on Euroopa-meelne ja selles mõttes, kuigi Gruusia on endi, enda oligarhi poliitilise mõju all ja ka polariseerumise all kannatab, on siiski võtnud ette väga tõsised reformid, kaks tuhat kaksteist äh, toimus rahumeelne äh, võimu üleandmine ja kaubandus nii Euroopa Liidu kui ka Venemaaga ja kui te tahate näha siit ühte säravat riigi kolme seas, siis minu meelest Gruusia on teistest ees. assotsieerimisleping ja Euroopa Liidu abi on olnud nendes riikides reformide peamiseks mootoriks, ma juba ütlesin, et näiteks Ukrainas on äh, tasakaalu saavutamine Venemaa ja Euroopa Liidu vahel nüüd öö, äh, teema, mis enam ei ole oluline ja et meil on võimalus muuta need riigid paremus, aga ka vastutus ja ma rõhutan seda, vastutus, sellepärast et kui me vaatame Euroopa Liidu abi ja toetust, siis eh, suur osa sellest abist, eriti Ukraina puhul, on laenude kujul antud, tegemist ei ole otsetoetusega, mida riigil oleks hädasti vahe, vaja, eriti selles piirkond, sellistes valdkondades nagu reindustrialiseerimine ja teised poliitikavaldkonnad, kus on dialoog käivitatud Euroopa Liidu ja Vene, eh, Ukraina vahel küll, aga mingisugust rahalist toetust ei ole tulnud ja viimane märkus, on väga oluline märkida siinkohal, et kohalikud poliitilised arengud mängivad lõppkokkuvõttes väga olulist rolli ja seega arvan ma, et geopoliitiline suundumus ei ole enam nii oluline, see geopoliitiline võitlus on vaibunud. Gruusia kogemus näitab seda, et reformide jaoks on vaja poliitilist konsolideerumist ja depolitiseeritud institutsioonide kontekstis võib karta teatavat autoritaarsust, nii et Euroopa Liit peaks toetama poliitilist konsolideerumist, kui äh, vajaliku protsessi, sellepärast et alternatiiviks on poliitiline haavatavus ja polariseeritus, aga samas peab Euroopa Liit jääma oma standardite juurde ja keskenduma sellele, et võimude lahusus oleks tagatud. me räägime institutsioonidest äh, nendes riikides, mitte nii palju poliitikutest, suur tänu! suur aitäh, härra Jaravik, teie ettekande eest ja doktor Ali on meie teine külaline, palun, Aserbaidžaani teemal. suur tänu, ma tahaksin alustada sellest, et äh, Aserbaidžaan on ilmselt üks kõige olulisemaid riike Euroopa Liidu jaoks selles regioonis, mitte ainult sellepärast, äh, ta on nii suur, aga tal on piirid Venemaa, Iraani ja Türgiga, regiooni suurjõududega ja samuti tema energiaressursside tõttu. Aserbaidžaan on mõned lepingud allkirjastanud ähm, hiljuti, kõigepealt Lõunakoridori leping äh, nafta kohta ja siis gaasivarustuslepingud Äh, uus Aseri Iraagi naftavarustusleping aastani kaks tuhat viiskümmend on hiljuti allkirjastatud ja äh, äh, need tegurid mõjutavadki seda, et meie suhted on Aserbaidžaaniga üsna edukad olnud energia valdkonnas, energiaturvalisuse valdkonnas, teatud majandusvaldkondades, kaubavahetuses, investeeringutes, aga Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu suhted reformide vallas, eriti seoses inimõiguste ja vabadustega, on tegelikult liikunud ähm, soovitule vastupidises suunas ja põhjused on kõigepealt selles, et äh, need arengud on toimunud paralleelselt sellega, et Aserbaidžaan on distantseerunud Euroopa Liidust. kaks tuhat kuus äh, võeti küll äh, sisse klausel Euroopa Liidu suunas püüdlemise äh, kohta, sarnaselt naaberriikidele Äh, aga kaks tuhat kuusteist teatas Aserbaidžaan, et nemad ei ole enam integratsioonist huvitatud, vaid nad tahaksid võrdsete partneritena koostööd edasi teha. see oli üks põhjuseid. ja Aserbaidžaan ilmselt ei näinud, Aserbaidžaan ei näinud ilmselt äh, mingit äh, vastastikust kasu sellest klauslist kaks tuhat üheksa oli traagiliste sündmuste aasta Aserbaidžaani jaoks. Ähm, ta püüdis järjekindlalt ise seisvuda äh, suhetest Venemaaga, eriti energiapoliitikas, mis on väga riskantsed ettevõtmised, aga äh, ta ei näinud Euroopa Liidu poolt vastutulekut kõigile nende julgeolekuprobleemidele, mille ees Aserbaidžaan seisis, ma mainiksin Mägi-Karabahhiat ja Aserbaidžaanile jäi mulje tollal, et Euroopa Liit ei ole samavõrra huvitatud äh, Aserbaidžaani piiride rahvusvahelisest tunnustamisest kui Aserbaidžaan ise ja see oli üks nendest põhjustest, miks Aserbaidžaan kaugenes Euroopa Liidust samuti mõisteti ka, et Euroopa Liit on tegelikult nende jaoks äh, nõrk tegur ja see määratles ka Aserbaidžaani otsuseid seoses äh, relvakokkulepetega, eriti pärast Venemaa-Gruusia vahelist sõda. Aserbaidžaan kaldus kõrvale äh, oma iseseisvast lähenemisest suhetes Venemaaga ja me peaksime ka rõhutama seda, eh, mis mõjutab eh, poliitilist ja majanduspoliitilist tahet Aserbaidžaanis. Eh, see on kajastatud ka vastavateemalises kirjanduses, nimelt Aserbaidžaan ei ole integratsioonist huvitatud äh, Aserbaidžaani liidril on piisavalt äh, ressursse, mis võimaldab tal ka manööverdada erinevate riikide vahel, erinevate riikidega suhetes äh, ja hoidudes eemale või piisavas, äh, hoidudes piisavasse kaugusesse erinevatest partneritest. ning kolmas põhjus on muidugi see, kuidas Euroopa Liidu Aserbaidžaani vahelist poliitikat üleüldse üles ehitati. selle kaudu ei käsitletud äh, struktuurseid takistusi reformidele, nimelt riigi ja ühiskonna suhteid, äh, eriti naftapoliitika tõttu selle asemel, et edendada kodanikuühiskonda, ei ähm, püüd-, ei pööratud sellele tähelepanu samavõrra kui naaberriikides. siiski algasid selle aasta veebruaris läbirääkimised ja üsna eba, ebatavalistes tingimustes. ei ole just tavaline, et üks riik väljaspoolt Euroopa Liitu äh, tuleb välja ise oma lepingu, uue lepingu tekstiga ja see on päris positiivne äh, nähtus Aserbaidžaani poolelt. Aserbaidžaan kutsub Euroopa Liitu üles arendama võrdset partnerlussuhet ning ähm, läbirääkimiste alguses avaldas Aserbaidžaan juba seda, et äh, mm, poolte vahelised nägemused julgeolekuküsimustele, Mägi, Mägi-Karabahhale ja poliitilistele reformidele on erinevad. samuti on näha, et ühest küljest on Euroopa Liit huvitatud pragmaatilisest lähenemisest, minnes läbirääkimistele, aga selline praktiline lähenemine on need ähm, uued suhted nüüd inimõiguste aspektist vabastanud ja äh, tegelikult ei tohiks Euroopa Liit võimaldada äh, uuendatud suhete formaadis Aserbaidžaanile ära kasutada seda uue mugava raamistikuna äh, selleks, et ähm, mitte austada poliitilist pluralismi, demokraatiat, Ähm, kodanikuvabadusi. läbirääkimiste alguses äh, ei ole tegelikult ähm, muutunud Aserbaidžaanis aktivistide olukord, nende tagakiusamine, äh, selle kohta on äh, meil piisavalt detaile raportis. Amnesty International, vabandust, ähm, mõned aktivistid on küll vabaks lastud, aga enamus on siiski veel trellide taga. nüüd äh, julgeoleku küsimustes on Aserbaidžaan samuti oluline Euroopa Liidu jaoks, sest tal on võimalus mõjutada regiooni poliitikat. Äh, kui ei investeerita piisavalt demokraatia arengusse Aserbaidžaanis, siis toimuvad äh, negatiivsed arengud, nimelt äh, üks Aserbaidžaani ajakirjanikke rööviti Gruusias ja see mõjutab äh, tegelikult mõlemat poolt ja me kuulsime, Gruusia on tegelikult kõige edukam olnud reformide suhtes selles regioonis aga kui me demokraatiat igal pool ei arenda, siis tulemuseks võib olla see, et et toimuvad negatiivsed arengud, uurimist näiteks ei viidud läbi nii, nagu vaja ja meil on veel siin selliseid lugusid Aserbaidžaani, Aserbaidžaani ajakirjanikest, nimetatud Aserbaidžaani ajakirjanik on praegu Aserbaidžaanis vangis. ja nüüd kaubandusest ja investeeringutest Aserbaidžaani on mõjutanud maailma nafta hinnalangus, kaks tuhat kaheksa oli sada viiskümmend dollarit praegu, kaks tuhat kuusteist oli hind vähem kui kolmkümmend dollarit barrelilt ja see oli ka ähm, võib-olla motiveerivaks teguriks Aserbaidžaani, Aserbaidžaani jaoks selleks, et otsustati läheneda Euroopa Liidule. aga muidugi me ootame reforme ja Euroopa Liidu roll võiks olla selles, et äh, tugevdatakse äh, läbipaistvat otsuse tegemise protsessi Aserbaidžaanis, kui me räägime korruptsioonist, siis teatud edu on saavutatud. Äh, nimelt viidi Assani süsteem sisse Petri tasandil ja üldtasandil on tegelikult võimalik korruptsiooni vähendada, aga jätkuvalt toimub kapitali liikumine täiesti kontrollimatult. ja me teame, et äh, Aserbaidžaan on äh, mitmetes organisatsioonides, äh, nagu tema liikmelisus on peatatud näiteks avatud partnerluse organisatsioonis ja Euroopa Liit peaks sellele tähelepanu juhtima. et ilmselt on haridussuhted ja inimestevahelise suhted eh, olnud päris head, üsna edukad peale seda, kui lihtsustati viisarežiimi ja sõlmiti tagasisaatmise leping. ma võin kinnitada seda, et eh, stipendiumide programmid hariduses on olnud äärmiselt edukad ja ilmselt ma peaksin siinkohal lõpetama, aga ikkagi äh, peaksin rääkima ka soovitustest. Äh, ma tahaksin öelda, et teatud soovitused on kõige olulisemad. nimelt tuleks nõuda poliitvangide vabastamist äh, ning poliitiliste tingimuste muutmist, kaasa arvatud meediavabaduse tagamine, sest need on eeltingimused võrdsete partnerite strateegiliste suhete arendamiseks ma arvan, et äh, me peaksime täpsustama, mida tähendab võrdne, võrdsete poolte suht-, põhimõtet kui inim, inimõigusi, inimväärikust ei austata. vabaühendusi piiravad seadused tuleb tühistada, samuti grantide andmise ja nende registreerimise suht-, nõue ning samuti piirangud välisriikide kodanikele, seda tuleks nõuda kõikide vabaühenduste suhtes ja Euroopa Liit peaks samuti seadma selged tähtajad, nii et oleks selge, et kõnealuse riigiga, riigiga suhetes ehm, ei ole mõnda tingimust tea- äh,, täidetud ja selle põhjal on võimalik ka sanktsioone rakendada. Euroopa Liit peaks ka nõudma seda, et OSCE ja Veneetsia komitee soovitusi täidetaks ehm, seoses valimistega näiteks. Euroopa Liit peaks dialoogi soodustama Aserbaidžaaniga ning äh, Aserbaidžaani ühinemine WTO-ga peaks olema uue kokkuleppe üks prioriteete. IATA ja OGPE organisatsioonides peaks Aserbaidžaan oma liikmelisuse saama taotleda ehm, kui me nendele olulistele prioriteetidele tähelepanu ei pööra, siis võivad praegused trendid või suundumused Aserbaidžaanis jätkuda ja seetõttu äh, ei maksa loota, et läbipaistvus tuleneb ainult nendest kokkulepetest. mul on muidugi rohkem materjale, aga ma arvan, et ma siinkohal lõpetaksin, tänan. aitäh. doktor Alijeva, vahest hiljem vastate ka küsimustele, nüüd kolmas kõneleja. doktor Grant Kostanjan, kes räägib Euroopa Armeenia lepingust. aitäh, härra esimees, auväärsed saadikud. hiljuti öö, äh, välja toodud öö, äh, tõustatud koostöölepe Euroopa Liidu ja Armeenia vahel ehk SEPA annab uue hoo nendele suhetele pärast seda, kui assotsiatsioonilepe läbi kukkus. SEPA näitab, et Armeenial on huvitatud tihedamatest sidemetest Euroopa Liiduga ja see illustreerib ka seda, et Euroopa Liit on valmis vastu tulema äh, äh, Euroopa idanaabri, äh, idanaabrusriikide eraldi huvidele, nii nagu see on sisse kirjutatud ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa Liidu naabruspoliitika ülevaatamisdokumenti. SEPA näitab, et Euroopa Liit ei ole Venemaaga alustanud seda nullsummamängu ning on valmis uurima igasuguseid võimalusi, kuidas idapartnerlusriikidega suhteid süvendada. oma lühikeses ettekandes tutvustan ma kõigepealt SEPA peamisi aspekte ning kokkuvõtteks toon välja ka mõningad soovitused. SEPA on üsna lihtne assotsiatsioonileping ja vabakaubandusleping miinus Armeenia kohustused Euraasia majandusliidus, annabki kokku sepa. seega on seal sees poliitiline dialoog, koostöö välis- ja julgeolekuküsimustes, õigus- ja, ja siseküsimustes ning kaubanduskoostöö. nüüd tooksin lühidalt välja eh, erinevate elementide sisu. assotsiatsiooni äh, Äh, peatükk poliitilise dialoogi valdkonnas on väga tugev, see on assotsiatsioonileppest põhimõtteliselt kopeeritud sepasse. seal on sees äh, põhiõigused, põhivabadused, valimised, see on väga oluline, sest Armeenia valmistab praegu ette olulist üleminekut par-, äh, presidentsiaalsest parlamentaarse süsteemi peale seal on ka tugev välispoliitika peatükk, kuhu on kaasatud ka võimalus, et armeenlased osalevad ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika missioonides. seal mainitakse korruptsiooni, kohtusüsteemi, rändeteemat, põhimõtteliselt on see uuendatud koopia assotsiatsioonilepingust nüüd sektoriaalne koostöö. oluline on mainida, et läbirääkijatel oli, läbirääkijad suutsid säilitada võtmeaspektid assotsiatsioonilepingust. väga tugevad peatükid on keskkonna, kliimamuutuse, tööhõive, sotsiaalpoliitika ja transpoliitika, transpordipoliitika kohta sealt võib näha, et suur osa Euroopa Liidu akiist, mille Armeenia juba assotsiatsioonilepingu raames vastu võttis, on alles ka uues lepingus. siin on ka head peatükid regionaalse koostöö ja kodanikuühiskonna kohta. üks peatükk, mis on pealiskaudsem, puudutab energiat, eelkõige maagaasi, aga ka tuumaenergiajaama. kaubanduspeatükk seda on kõige rohkem mõjutanud eh, Armeenia ühinemine Euraasia Majandusliiduga. see ei ole soodusrežiimi eh, leping, ehk siis tariife ei vähendata mõlemalt poolt. seetõttu on see üsna pealiskaudne peatükk, aga seda kompenseerib Euroopa Liidu pool, poolt ühepoolne eh, üldsoodustusrežiimi rakendamine. SBS ja TBT ja ka tolli teema on välja jäänud, sest need kuuluvad ju Euraasia Majandusliidu pädevusse, aga läbirääkijatel õnnestus kaasata näiteks riigiabi ja konkurentsiõigus meeldival kombel, kuigi Armeenia järgib Euraasia Majandusliidu reegleid konkurentsiõiguses näiteks. Äh, tehakse koostööd ka Euroopa Liiduga. kaubanduspeatükis tegelikult on väga põhjalikke aspekte ka, näiteks teenused, mis mängivad olulist rolli uues lepingus, mis on võrreldav ka assotsiatsioonilepinguga, samuti äh, intellektuaalomandi õigus ning avalikud hanked on kaasatud mis järeldused siis võib teha? lühidalt, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on Armeenia koos Valgevene ja Aserbaidžaaniga paigutatud sellistesse idapartnerlusriikidesse, kellel ei ole assotsiatsioonilepingut ja vabakaubanduslepet, kuigi Armeenia järgib suuresti Euroopa Liidu reegleid juba praegu, seetõttu uus leping ei ole nii tähtis. aga SEPA läbirääkimistega ühele poole jõudmine äh, peab kaasa tooma ka selle lepingu tõhusa ellurakendamise. enne lõpendami-, lõpetamist tooksin välja viis soovitust. Euroopa Parlament peaks rõhutama poliitilise dialoogi peatüki tähtsust. Euroopa Parlament peab keskenduma õiguskaitseorganite reformile Armeenias, Euroopa Liit peaks toetama äh, seda, et võimalikult kiiresti tullakse välja viisa liberaliseerimise tegevuskavaga Armeeniaga, sest Armeenia on edukalt elu rakendanud tagasivõtulepingud ning viisa lihtsustamise lepingud. seetõttu ei ole mingisuguseid takistusi selle ees, et Euroopa Liit tuleks välja viisarežiimi liberaliseerimise tegevuskavaga Armeenia jaoks. neljandaks, Euroopa Liit peaks paremini kaasama mitteriiklikke osapooli SEPA ellurakendamisesse ning lõpetuseks Euroopa Liit peaks toetama rohkem kodanikuühiskonda ning jätkuvalt toetama erasektori arengut, avaliku öö, administratsiooni reformi, avaliku sektori reformi. lõpetan nüüd, et meil oleks rohkem aega aruteludeks, aitäh! Thank you, Dr Kostanjan. So we've heard our three guests. aitäh! härra Kostanjan, kuulasime kõnelejad ära, nüüd on saadikutel võimalus küsida küsimusi. paluksin ainult ühte asja, need inimesed, saadikud, kes soovivad küsida raporti projekti kohta, peaksid ootama ennem, kui me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, ehk siis praegu küsige pigem selliseid küsimusi, mis on otseselt seotud ettekannetega. esimesena on sõna soovinud härra Scholz. Peeter Helmut. Uh, to... aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada kõnelejaid põhjalike ettekannete eest. üks küsimus härra Jarabikile. Te mainisite ol-, oligarhlikke struktuure, mis võivad tugevneda vaatamata kõigile saavutustele, mida te mainisite. kuidas te seda selgitate? millised on need sisemised põhjused Moldovas? Ukrainas eelkõige, aga te mainisite ka Gruusiat. endiselt on oligarhlikud struktuurid nii tugevad ja õõnestavad nii majanduse kui tõenäoliselt ka poliitilist arengut nendes riikides. ning siis ka küsimus proua Alijevale ja härra Kostanjanile Te ei maininud, maininud Mägi-Karabahhiat ja eelkõige seda, millist rolli võiks Euroopa Liit mängida selle konflikti lahendamises? mul oli võimalus külastada mõlemat riiki Ahveti delegatsioonis ning nägin, et Mägi-Karabahhia olukord, probleem on väga tõsine mõlemas riigis ning Euroopa Liit ei ole seal väga kaasatud. Kuid-, mida te arvate, kuidas läbi assotsiatsiooni või poliitilise ja majanduskoostöö saaks Euroopa Liit kaasa aidata sellele, et riikides tekiks valmisolek lahendusi leida sellele probleemile? aitäh, Helmut Scholz, suurepärased küsimused. mulle tegelikult väga meeldis, et ennem ei mainitud Mägi-Karabahhi, et kuigi ma eeldasin, et see niikuinii nii juhtub millalgi. aga piisavalt kolleege soovib veel küsimusi esitada. ma pakun, et kuulame küsimused ära kõigepealt ja siis te omavahel jagate, kes vastab millele. nüüd suuremad fraktsioonid, härra Stettina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 Never mind, I will, I will ask in english. kas mind on kuulda? proovin uuesti, härra Kostanjan, loodetavasti te nüüd kuulete mind. minu küsimus on järgmine. Te mainisite viisarežiimi liberaliseerimist Armeenia jaoks aga kui nüüd võrrelda Armeeniat, Ukraina ja Gruusiaga, kus see äh, lahendus oli väga edukas, millal teie arvates võiks äh, äh, juhtuda see, et viisarežiim liberaliseerub Armeenia jaoks? aitäh ja nüüd Knut Fleckenstein. aitäh ekspertidele, mul on üks küsimus ainult Äh, äh, see puudutab ka neid oligarhe, keda te mainisite, te täiesti õigesti ütlesite, et Moldovas tuleb tähelepanelikult vaadata, mis seal toimub. Äh, eelkõige kuna, kuna mõningad nendest on vangistatud, siis mis puudutab Gruusiat, kas te suhtute siin see Gruusiasse leebemalt, kuna seal on äh, nii palju äh, oligarhe äh, ja siis Ukraina oligarhidest ei maininud üldse midagi. aitäh, härra Fleckenstein. järgmisena proua Lalond, Alde. Oui, monsieur le président. suur tänu, härra esimees, suur tänu meie ekspertidele, ma tahaksin paari sõnaga kommenteerida seda, mida öeldi Aserbaidžaani kohta ja Aserbaidžaani raporti kohta, räägiti kodanikuühiskonnast, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Alijeva, aga kodanikuühiskonna puhul on siiski üks punkt, mis on väga oluline, nimelt naiste õigused. mitu korda ma olen ise käinud Aserbaidžaanis ja poliitiliselt naiste õiguste kaitsel on Aserbaidžaan tõesti erakordselt äh, aktiivne olnud, ma võrdlen näiteks äh, Iraaniga, Aserbaidžaani. Nende koolides on äh, tõeline võitlus käimas äh, alaealiste abielude vastu ja see on tõesti erakordne see võitlus. ma olen Aserbaidžaanis tõesti palju ringi käinud äh,. Karabahhi piirkonnas äh, ja ma olen äh, näinud seal äh, millist poliitikat aetakse ka sisepõgenike ja pagulaste osas. jah, Aserbaidžaani puhul on nii paljugi kriitilist öelda, aga tuleb ka positiivsed asjad välja tuua. ma olen väga paljude olukordadega, paljude riikidega kor-, kursis ähm, naiste õiguste osas ja riigis kus, kus kaheksakümmend protsenti on moslemeid, on äh, tõesti väga eeskujulik äh, naiste võimust, äh, ähm, soodustamise poliitika, see on oluline märkus, naised on seal väga kõrgetel positsioonidel ja ÜRO resolutsioon ähm, koduvägivalla vastu viitab sellele, äh, see, vabandust, on rakendatud seal täiesti naistele varjupaigakohad olemas ja kõik. kui me paneksime naiste õigused geopoliitika keskusesse ka, siis kindlasti Aserbaidžaan tuleks äh, väga hästi välja uuringutes, suur tänu! suur tänu! Igor Šoltes. suur tänu, härra esimees. see assotsieerumis ja vabakaubandusleping nende riikidega ei saa kindlasti unustada inimõiguseid ja baasõiguseid ja Euroopa Liidu põhiväärtuseid, milleks on mittediskrimineerimine ja nii edasi aga tahaksin paari sõnaga rääkida Moldovast. ega Moldovast ei ole tulemas praegu väga häid uudiseid väga paljudes äh, nendes punktides, millele ma viitasin. samamoodi on ka näiteks avalike hangete menetlustega. eurovahetustavad pankades on väga küsitava iseloomuga, meediavabadus eh, on ka ohus vabanduste kohaselt äh, rõhumist on järjest rohkem. kasutatakse vägagi kahtlaseid meetmeid. kuidas äh, see omakorda mõjutab e CEPA rakendamist? ja mis puudutab äh, veel Moldova Äh, antavat rahalist äh, toetust Euroopa Liidu poolt. kui me räägime nendest äh, kokkulepetest ja sellest, kui need, kui hästi nad toimivad, siis ei tohiks mõõta seda ainult majanduslike aspektide, vaid ka sotsiaalsete aspektide ja inimõiguste kaitse vaatevinklust. härra Pitsula ja proua Haudala on viimased kõnelejad ja siis saavad sõna meie eksperdid. härra Pitsula. suur tänu, härra esimees, suur tänu nende ülevaadete eest tahaksin korraks peatuda sellele, mida te ütlesite eh, selle kohta, mida on öelnud Euroopa Komisjoni president eh, Jean-Claude Juncker oma viimases olukorrast Euroopa Liidus kõnes. või pigem see, mida ta jättis ütlemata. ma tsiteerin härra Junckerit. ma tahaksin, et Euroopa kaubandusagenda oleks tugevam partnerid üle terve maailma ootavad meie ukse lävel eh, vabakaubanduslepingute sõlmimist meiega. Euroopa peab alati kaitsma oma strateegilisi huve. tsitaadi lõpp, ta rääkis Ida-Vahemerest, Lääne-Balkanist, Austraaliast, Kanadast, Uus-Meremaast, aga poole sõnagagi ei rääkinud ta nendest kolmest riigist, kellest räägime meie täna. vabakaubanduslepingute kontekstis tähendab. ja minu küsimus teile, kuidas teie seda kommenteeriksite? kas te arvate, et idapartnerlus ja meie suhted nende riikidega on tõesti Euroopa Liidu nii-öelda haarde ulatusest väljas või, või vähemalt jäänud äh, Euroopa Komisjoni plaanidest välja? suur tänu ja, ja nüüd proua Haudala. suur tänu, härra esimees, kahjuks pean ka mina mainima Mägi-Karabahhi, et sellepärast, et see on tõesti nii valulik teema kogu selles äh, piirkonnas ja mõjutab oluliselt idapartnerlus, idapartnerlust, eriti Armeenia ja Aserbaidžaani puhul. aga minu küsimus on, küsimus äh, tegelikult teile, härra Konstantin me vist äh, ei välistanud äh, Mägi-Karabahhi nimetamist. ma tahaksin teada, milline võiks olla Euroopa Liidu panus äh, selle konflikti rahumeelsel lahendamisel? arvestades, et me oleme valmis CEPA alla kirjutama Armeeniaga ja uus partnerluskokkulepe on läbirääkimistel praegu täies tuuris Aserbaidžaaniga, kas Euroopa Liidul on teatud kaalu? kas peaks viitama tõesti ainult eh, Minski grupile selles kontekstis? ja minu teine küsimus teile samal teemal. kas te arvate, et eh, meil on puudu siin teatud järjepidevusest ja et kas Euroopa Liit kasutab topeltstandardeid, kui me räägime jah, suveräänsusest ja territoriaalsest ühtekuuluvusest Ukraina, Gruusia ja Moldova puhul aga seda mitte Aserbaidžaani, Armeenia ja Mägi-Karabahhi puhul. suur tänu! kallid kolleegid, mina teen ettepaneku, et kõik meie eksperdid saavad nüüd viis minutit vastamiseks, et vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik. tuleb ära otsustada nüüd see, kes alustab, mind õpetati omal ajal naistele eesõigust andma, aga ma ei tea, Armeenia või Aserbaidžaan või alustame äkki teist, härra Jarabik suur tänu! mina vähemalt Mägi-Karabahhiat ei pea kommenteerima, aga suur tänu küsimuste eest. oligarhid ja oligarhide roll, sellest ma alustaksin, eriti Ukrainas. ma ei maininud oligarhe mitte sellepärast, ma arvan, et nad haihtuvad või et nad ei mängiks olulist rolli kõikides nendes riikides, eriti Ukrainas, aga ma arvan, et üldiselt rõhutame me võib-olla oligarhide rolli ka üle teinekord Ukrainas ja Moldovas vähemalt äh, küll. mina nimetaksin neid äh, finantspoliitilisteks gruppidest, nad on äh, väga hästi organiseeritud poliitilised grupid. Need on nendest võimalikud ainult nii-öelda nõrkades riikides. pärast Nõukogude Liidu lagunemist tekkisid jah, sellised grupeeringud, mis olid kõige võimsamad ja mõjuvõimsamad. positiiv pool oligarhidel on see, et kui tekib nende vahel konkurents, näiteks nagu Ukrainas või omal ajal Moldovas, siis nad põhimõtteliselt tahavadki võimude lahususe riigi abil. assotsiatsiooni, assotsieerimislepingu puhul selle roll, see on täiesti uus asi, Euroopa Liit hakkas tegulema alles kahe tuhande neljandal aastal selles äh, piirkonnas, kolmteist aastat ajaloos. ja pange see ajaloolisse konteksti ja minu meelest selles mõttes on küll edu olnud äh, märkimisväärne. mitte keegi siin Brüsselis äh, kolmteist aastat tagasi poleks Ukrainat üleski leidnud kaardil äh, oranž revolutsioon ta sellele maailmakaardile tõi, nii et jah, mina ütleksin assotsieerimislepingu puhul äh, on küll selge see, et see leping võib äh, toestada riiki, depolitiseerida riiki ja viia sektoripõhised reformid läbi. praegu on väga palju positiivset äh, nende riikide kohta öelda, see on ka meie raportis kirjas. oligarhid, äh, jah, see probleem vaibub aja jooksul. Ukraina arvestades poliitilisi arenguid, seal nad on saanud olulise löögi Äh, Ahmetov, äh, Ukraina suurim oligarh, kaks tuhat kaksteist oli tema väärtus kakskümmend viis, kakskümmend kuus miljardit dollarit hinnanguliselt. Äh, nüüd on see vähenenud viie-kuue miljardi peale, nad on oluliselt raha kaotanud ja kuivõrd Porošenko on ise oligarh, siis me näeme siin teatud tasakaalu, nii et tehakse jõupingutusi riigi ülesehitamisele, ja ka lääne suhetele. ma arvan, et Euroopa Liit peaks rohkem keskenduma huvide konfliktile, mida esindavad need oligarhid ja finantsgrupid, aga ei ole mitte midagi sellist, mille alusel Euroopa saaks eirata seda teemat. nüüd Gruusia ka natukene täiesti teistmoodi. Gruusia kõige suurim äh, oligarh Ivanišvili on astunud poliitikasse ma mäletan, käisin kümme aastat tagasi seal ja küsisin, et kelle maja see on. taksojuht ütles, et keegi ei tea, mingi rikas mees. ja nüüd mingi hetk ta tuli lihtsalt poliitikasse. ta ehitas nimelt oma palee äh, jumalaema kuju kõrvale. Äh, ta sekkus poliitikasse, kui Gruusias oli vaja rahumeelset võimu üleminekut. Ivanišvili, tema probleem on selles, et ta ei ole suutnud mõjutada kahte asja. kõigepealt äh, prokuratuuri ja kohtu äh, instante. Need on väga olulised instandi, instantsid olnud ka Ukraina teiste riikide osal, kus siis riigi puhul eh, need oligarhid on olnud väga mõjusatel mm, positsioonidel. nii et kui me vaatame indikaatoreid, kohtusüsteemi reform ja prokuratuuri reform, siis sellele peaks Euroopa Liit rohkem keskenduma ja kui seal saavutatakse edasiminekut, siis usaldus äh, valitsusinstitutsioonide vastu kõigis kolmes riigis kasvab. ja nüüd veel meedia roll, sellele ma ei, sellel ma ei peatunud äh, oma sõnavõtus pikalt, aga meie uuring küll. meedia puhul äh, omandisuhetes me ei saa eriti midagi teha, see on väga problemaatiline teema ka Euroopa Liidu liikmesriikides ja ma ei arva, et Ukraina meediamaastik, mis muuseas on üsna hästi tasakaalus erinevate oligarhide vahel, oleks nii väga erinev Ühendkuningriigi meediamaastikust, ma nüüd vabandan selle võrdluse eest, jah, oligarhid on teised, aga tasakaal on. milles on aga erinevus, on see, et meediateadlikkus on väga väike ja riigimeedias on suur erinevus. millist rolli mängib riigimeedia? rahvuslik ringhääling ja need on need äh, valdkonnad, äh, millele ma ka pööraksin rohkem tähelepanu. härra Junckeri sõnavõtt ei kommenteeri. ma ei tea, miks idapartnerlus tema sõnavõtust välja jäi. mina arvan, et Euroopa Liit on praegu sellises olukorras, kus nad äh, sellele konfliktile ja idapartnerlusele äh, lähenevad viimase kahe aasta prisma läbi. see kõik on olnud muidugi väga traagiline ja Donbassis on puhkenud sõda, aga kui me paneme selle kõik viimase kolmeteistkümne aasta sündmuste konteksti, siis see pilt on hoopis teistsugune. ja ma arvan, et idapartnerlust tuleks mainida, Euroopa Liit peaks süüvima sellesse rohkem, kolmteist aastat tagasi Euroopa Liit ei olnud üldse näha selles piirkonnas, aga viimase kümnendi ja natukese jooksul on ära tehtud väga suur töö ja natukene rohkem uhkust võiks Euroopa selle eest tunda, selle üle tunda. suur tänu ja nüüd doktor Alijeva. minu käest küsiti arvamust kahel teemal, naiste küsimus ja ütleksin, mis iganes praegu aset leiab on äh, tegelikult äh, väga kahvatuks näiteks sellest, milline on tegelik naiste potentsiaal. kui te võrdlete seda, mis Aserbaidžaani naistega sai liberaliseerumis, pärast liberaliseerumist, siis väga paljud inimesed räägivad äh, iseseisvuse esimestest aastatest, kui loodi Rahvarinna, Rahvarinne ja kõige suurema töö tegid muuseas selle Rahvarinde ajal äh, võimuvaakumi ajal ära naised. Nad äh, tegelikult võtsid üle väga-väga rasked ülesanded. minu vanaema oli moslemi ilmaliku tütarlaste kooli üks esimesi lõpetajaid. see oli ühe nafta miljardäri algatus kahekümnendal sajandil ja kogu selle pere nais nice, liini pidi edasi minnes näeme, et kõik naised olid juhid, äh, ennekõike feministid juhtivatel kohtadel ja nende mõju riigile oli väga suur. see on lihtsalt väike nai-, näide selle kohta, mida naised Aserbaidžaani ühiskonnas võiksid teha sest et äh, juba enne sovjeti aega oli seal suur naiste liberaliseerimise liikumine nüüd ta kahjuks on sattunud äh, surve alla. Karabahhi küsimus. me oleme esitanud äh, oma soovitusi, kuid loomulikult meil on ka omad seisukohad ja vaated sellele, milline peaks see Euroopa Liidu panus olema. minu meelest Euroopa Liidu panus on praegu ebapiisav ja on väga tähtis, eriti ülemaailmsete probleemide kontekstis, arvestades seda, millised probleemid on lääneriigi, riikidel autoritaarsete riikidega, arvestades Venemaa tihedat seotust selle konflikt, konfliktiga ja mida rohkem Venemaa seal äh, kanda kinnitab, seda kiiremini sellised arengud meie riikides levivad, nii et need asjad on omavahel väga tihedalt seotud ma arvan, et Euroopa Liit ei tohiks unustada seda, et Euroopa Liidu lisandväärtus peitub pehmes jõus ja seda tuleks kasutada selle konflikti puhul. palju ebakindlust, sellest rääkisime juba eelmine kord siin teie ees. ja veel üks aspekt, ei tohiks lubada diskrimineerimist inimõiguste puhul vähemuste õigused, sest inimesed äh, on väga tundlikud selles küsimuses. ja proua Haudala ütles, et jah, rahva seas on äh, selline arvamus levimas, et vahendajad äh, lähenevad sellele probleemile tsivilisatsiooni kriteeriumite alusel, see ei peaks olema nii see mulje tuleks hävitada. üks märkus, mis minu meelest on aga väga positiivne, me näeme teatud vastutendentsi riigis. me viisime alles hiljuti läbi Aserbaidžaanis üsna huvitava uuringu, mis puudutab äh, ühiskonna aktiivse osa seisukohti. ei ole sellist asja nagu kaasasündinud viha ootamatu oli see, et äh, me nägime hoopis äh, trendi, mis äh, läks vastu massiuuringutele. nimelt, mille kohaselt seal inimestel on äh, nendes ka-, selles kahes riigis väga vaenulikud suhted teineteisega, aga tegelikult me näeme juba ühte põlvkonda, kes üritab tuua need suhted postmodernsele tasandile, üritavad leida natukene loovamaid lahendusi. sest praegu on patiseis ühelt poolt rahvusvaheline õigus, mis on Aserbaidžaani pool, siis neli ÜRO resolutsiooni ja teisalt on ähm, sõjaline status quo Armeenia poliitiline mõju läänes, nii et äh, ei ole mingisugust võimalust jõuda siin mingisugusele kompromissini, kompromissile selles tingimuses. sest et äh, mõlemad argumendid on üsna tugevatel alustel aga samas noorem põlvkond, kes välismaailmaga on kontaktis, viivad selle konflikti täiesti uuele tasandile. ja ma arvan, et see tasand on integratsiooniprotsessi tasand. kus äh, õpitakse teistest näidendest, näiteks Hollandi saarte näitest nii et Euroopa Liit peaks kaasa aitama sellele transformatsioonile ja viima selle konflikti ja, ja nägemused sellest uuel tasandil. suur tänu ja nüüd härra Kostanjan. suur tänu, ma alustaksin kommenteerides seda, millest rääkis äsja Leila, nimelt resolutsioonid ja äh, ta ütles, et Aserbaidžaani suhtes äh, oli resolutsioon äh, soodne, muidugi kui te loete neid resolutsioone, siis nad algavad alati sellega, et kutsutakse üles tulevahetuse lõpetamis, lõpetamisele või relvarahule, aga tegelikult mõlemad pooled või kumbki pool ei ole seda nõuet täitnud. Rahauda tegelikult lah-, kus Taisa rääkis topeltstandarditest, aga mina ei arva, et seal on tegemist topeltstandarditega. Euroopa Liidul on lihtsalt erinevate konfliktide puhul erinev lähenemine. ühest küljest muidugi võib näha seda, et Euroopa Liidul on oma prioriteedid, näiteks territoriaalne terviklikkus, teisest küljest jälle Kosovo puhul rõhutatakse just enesemääramise õigust. mina arvan, et peabki nii olema, et konflikte eristatakse ja lähenetakse neile erinevalt, mitte nii, et ühe mütsiga kõigile iga konflikti tagapõhi on erinev, konflikti osapooled on erinevad, näiteks Venemaa on väga paljudes konfliktides osaline, aga Mägi-Karabahhias ta otseselt ise ei ole osaline. Euroopa Liit võiks kindlasti palju rohkem teha võrreldes sellega, mida ta praegu on teinud, aga ma arvan, et Minski gruppi ta asendada ei saa ma olin üllatunud, kui kuulsin, et selle austatud parlamendi liikmed esitavad nii palju küsimusi Mägi-Karabahhi küsimuse kohta, aga Donbassi kohta või Krimmi kohta ei küsi midagi või nende muude naabrus, naabruspiirkondade konfliktide kohta. mida võiks siis Euroopa Liit veel teha lisaks nendele jõupingutustele, mis on juba tehtud selleks, et Minski gruppi toetada? Euroopa Liit võib loomulikult sõjaka retoorika hukka mõista osapooltelt, samuti nõuda relvarahu ja nõuda ka faktituvastusmissioone või muid instrumente, mis võimaldab selget pilti saada sellest, mis toimub koha peal Euroopa Liidul on võimalus nõuda eriesindaja määramist, kes saaks siis oma mandaati täielikult teada ja loomulikult võib alati otsida kontakte rahvaga, otsida ka Märiga, Mägi-Karabahhi elanikega kontakti. ei tohi ka kaotada silmist demokraatiat kui eesmärki, sest kui konfliktiosalised on demokraatlikud, siis on lahenduse leidmine lihtsam kui autoritaarse režiimi puhul. teiseks küsiti viisa liberaliseerimise kohta küsiti, kui kaua viisarežiimi liberaliseerimine aega võtab, näiteks Moldova puhul äh, võrreldes Ukrainaga on näha, et äh, perioodid olid erinevad. aga tuleb alustada, tuleb alustada selle äh, liberas-, liberaliseerimisprotsessiga ja siis vaatame, kui kaugele jõutakse. kui näiteks õiguspoolelt või rakenduse poolelt läheb Armeenial väga kiirelt, siis on võimalik ju eduaruandeid koostada ja siis on võimalik, äh, kui tehnilised kõnelused on läbi, teha poliitiline otsus. Äh, ma arvan, et ei, miski ei takista alustada viisarežiimi liberaliseerimise läbirääkimistega ja siis äh, vaadata, mis edasi saab. tänan. Miss Alieva, gentlemen. Pra, Alieva, gentlemenid, suur tänu et te meile külla tulite, et te sõna võtsite, loomulikult äh, te võite siia edasi jääda, sest me räägime ida, idanaabritest jätkuvalt umbes tunni aja jooksul veel. nüüd tahaksin äh, anda võimaluse arutada äh, teist korda idapartnerlust käsitlevate raport, raportit, soovitusi raportööridelt Fleckenstein ja Andrikene ning ähm, tervitan ka siin välisteenistuse äh, esindajat. esimene kord arutati Strasbourgis neljateistkümnendal septembril seda raportit. Euronesti Parlamentaarse Assamblee kolleegid olid siis äh, arutelulaua ümber ja nüüd tahaksin siis anda sõna raportööridele kõigepealt viis kuni seitse minutit kõigepealt proua Andrikienele, siis härra Fleckensteinile ja siis toimub debatt. või kes soovib alustada? Knut soovib alustada, palun. aitäh. tahaksin tänada kolleege, nüüd on öö, äh, öö, äh, meil olnud väga hea koostöö Äh, me ei ole küll automaatselt ühel meelel, aga on näha, et on võimalik kompromissideni jõuda sisuliselt. ning äh, on võimalik ka ju äh, mõningates punktides kunagi hiljem kokku leppida, mitte keskenduda kohe alguses erimeelsustele. seetõttu tahaksin ma tänada kaasraportööri ning variraportööre ja paljusid kolleege, kes on panustanud ka selle raporti koostamisse. raporti peamine punkt ning ma ei soovi laskuda kõikidesse üksikasjadesse, te olete kindlasti selle põhjalikult läbi lugenud, aga peamine, peamised punktid on öö, punktid X ja Y ning äh, kompromiss kakskümmend kuus. Gruusia ja Ukraina on positiivses mõttes väga palju lobi teinud äh, selleks, et äh, laienemiskava oleks ka selgelt ma-, ära mainitud. idanaabruse poliitika peamine äh, Äh, eesmärk on ju poliitiline integratsioon, assots-, assotsiatsioonileping ning tihedamad sidemed. teiseks, loomulikult vastavalt äh, artiklile nelikümmend üheksa äh, aluslepingust võivad kõik Euroopa liigid e-, esit-, e-, esitada liitumispalve, kui nad täidavad kõik tingimused, aga selleks on vaja täita demokraatia, õigusriigi ning vabaduste põhimõtteid. Äh, seda tuleb alati silmas pidada. raporti puhul on Gruusia, Moldova ja Ukraina juba assotsieerumislepingu sõlminud, äh, samuti äh, vabakaubanduslepingu Euroopa Liiduga ma mõistan, et nemad on eriti äh, altid edasisi samme astuma, aga loomulikult tuleb edasistes sammudes kaasata ka kodanikuühiskond, mitte ainult valitsused. tahaksin ära mainida ka selle, et mõningad teised riigid, kellel praegu ei ole assotsiatsioonilepingut, soovivad ikkagi oma koduriikides olulisi reforme läbi viia Nad ei ole meie jaoks teise klassi partnerid, vaid sama tähtsad nagu kõik teised. Armeeniaga sõlmime me partnerluslepingu kohe varsti, Aserbaidžaaniga toimuvad veel läbirääkimised. minu fraktsiooni öö, äh, ootust öö, äh, tippkohtumiselt öö, äh, soovin ma veel ära mainida öö, Äh, novembris vaadatakse üle viimase kahe aasta arengud tippkohtumisel, min-, meie jaoks on väga oluline, et tippkohtumisel saame me muuta oma koostöö rohkem läbipaistvamaks ja nähtavamaks, aga oluline on ka see, et mainime ära ka tulevased ülesanded. Äh, et äh, need reformid, mida pole veel ellu rakendatud, piisaval määral seda ikkagi nüüd tehakse. me ei saa kum-, kummaltki poolt ju rahul olla äh, sellega, mida ei ole veel tehtud. me peame veel omavahel rääkima sellest, äh, mida tähendab äh, näiteks enda kaitsmine ka Venemaa eest, aga mida see tähendab erinevate riikide jaoks näiteks mida see tähendab vähemuste jaoks, koolide jaoks, näiteks Ukrainas see koolireform, mis puudutab nii Bulgaariat, Rumeeniat ja Ungaritki, seda tuleb omavahel veel arutada me peame rääkima ka sellest, kuidas koheldakse vabaühendusi. sest äh, demokraatias äh, puhul on ka oluline, et ei hakata neid nimetama mingiteks äh, nii-öelda välisagentideks Neid arutelusid tuleb edasi pidada nii Ukrainas, Moldovas kui ka Gruusias. idapartnerluse mõte või eesmärk on öö, tagada meie naabrite öö, jõukus ja turvalisus, mida on rõhutatud nende kahe aasta tagustel tippkohtumistel. kui äh, ning loodetavasti suudame meie idapartneritega tippkohtumisel ka konkreetsetes sammudes kokku leppida. aga eraldi tuleb rõhutada, et me peame andma ka tulevikuperspektiivi me peame tooma konkreetseid näiteid, näiteks nagu Schengen või midagi muud. aga me ei tohi ka valelubadusi anda, valelootusi tekitada. kui on kohustused täidetud, siis saab astuda järgmise sammu, mille, millega me kõik siin oleme ju nõus. aitäh, aitäh, Knut Fleckenstein proua Andrikeene, kas soovite midagi lisada? aitäh! kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Knut Fleckensteini suurepärase koostöö eest. see, et meil on nüüd kaks raportööri erinevatest fraktsioonidest, ei ole just tavaline siin kojas. töö ei olnud seetõttu lihtne, aga igatahes sai, me, me suutsime me kokkuleppele jõuda ma tahaksin tänada variraportööre ka koostöö eest. kakssada kolmkümmend kaks muudatusettepanekut esitati ja nüüd on meil kolmkümmend kaks kompromissmuudatust, ettepanekut ja üks suuline muudatusettepanek, millega kõik fraktsioonid on nõus. ehk siis üle üheksakümne protsendi kõikidest muudatusettepanekutest on hõlmatud kompromissidesse. seega loodetavasti homsel hääletusel ei tule mingisuguseid üllatusi, meil on veel härra Fleckensteiniga teha kodutööd. juhuks, kui mõnda kompromissettepanekut vastu ei võeta ja me peame hääletama eraldi muudatusettepanekute üle, me peame veel kokku leppima, kuidas siis hääletada. kui vaadata nüüd seda raporti projekti ja kompromisse, siis tuleb tunnistada, et mulle see tekst meeldib, meie soovitused meeldivad. Äh, eelkõige seetõttu, et siin tuuakse välja meie idapartnerluse peamised prioriteedid. teiseks, mulle meeldib see dokument seetõttu, et see vaatab tulevikku, see on tasakaalustatud ja ambitsioonikas eriti kolme riigi puhul, Gruusia, Moldova ja Ukraina puhul ning kolmas asi on see diferentseerimine, mis minu arvates on ka oluline. ehk siis rohkem rohkema eest, vähem vähema eest põhimõte peaks kehtima, me peame tunnustama meie partnerite pürgimusi ning me peame tagama, et idapartnerlus äh, peab olema kaasav Äh, aga äh, igat riiki ei tohi kohelda äh, samamoodi. meie soovitustes, mis nagu öeldud, on ambitsioonikad, mainime me ka Euroopa as-, lisaassotsiats-, assotsieerimislepingust Schengeni äh, Äh, ka liitumisest, digitaal- ja energialiidust. kõik need teemad on dokumendis ära mainitud. seega suur tänu kolleegidele muudatusettepanekute esitamise eest, oli väga meeldiv äh, teiega koostööd teha. aitäh mõlemale raportöörile, nüüd lühidalt variraportöörid. Charles Tannock soovib midagi öelda ja ma teen väga lühidalt, härra esimees. me arutasime neid asju ka varem ning osalesin ka kompromisside väljatöötamises. see teema on minu jaoks väga tuttav, kuna olin raportöör kümme aastat tagasi ise sellel teemal. ning minu fraktsioon üldiselt toetab äh, se-, seda, et me äh, teeksime rohkem koostööd nende riikidega rohkem rohkema eest põhimõttel, mida proua Andrikienegi mainis. üks teema, mille üle vaieldi, oli see Minski rühma kaasjuhtide poolt välja toodud põhimõtted, kus ei mainita seda Äh, enesemääramisõiguse põhimõtet, sest need kaks põhimõtet käivad üksteisele ju vastu sageli ning kui soovitakse leida Armeenia, Aserbaidžaani ja Mägi-Karabahhi äh, probleemile lahendus, siis mõlemad peavad ju järele andma ning tuleb tunnustada ka enesemääramisõigust, aga üldiselt on tegemist väga hea raportiga. minu arvates kompromissid on väga hästi äh, sõnastatud ja struktureeritud ajal, mil Euroopa Liit tegeleb paljude erinevate teemadega, nagu näiteks Brexit või rändeküsimus ja kliimamuutus, ei tohi me unustada seda, et on veel terve rida riike, kellel on väga tugevad Euro-Atlandi püüdlused. Euroopa Liidu jaoks on see ju positiivne, et meid endiselt nähakse äh, jõukuse ja demokraatia ja rahu majakana. ja me peaksime hoidma terekätt ikkagi kõikide riikide suunas, seal ka Armeenia suunas, kes on suure Vene surve all ja kes ei sõlminud seda assotsiatsiooni ja vabakaubanduslepingut, aga Armeenia soovib ajada mitmepolaarset välispoliitikat ja nad tunnustavad ka Euroopa Liidu tähtsust ja rolli. Euroosa, Euraasia majan-, majandusliit Armeenia jaoks on ka alles selline väga algne kontseptsioon. Nad soovivad äh, tegeleda mõlema poolega praegusel hetkel, aga teised riigid, näiteks nagu Gruusia, kes on sõlminud assotsiatsioonileppe, nagu ka Ukraina, tegutsevad teistmoodi. meie fraktsioonil on loomulikult Ukraina ja äh, sealse Vene ekspansiooni teemal äh, eraldi tugevad seisukohad, mida me varsti ka väljendame. aitäh, Helmut Scholz! aitäh, härra esimees. sooviksin ka tänada mõlemat äh, raportööri selle töö eest, sest meie, mitte ainult meie idanaabrite, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriikide äh, inimesed ootavad väga, mis äh, saab juhtuma seal tippkohtumisel. millised saavad olema seal uued positsioonid, kuidas minnakse edasi keeruliste Eh, probleemidega näiteks sealsete riikide või vahel või riikide enda sees. Eh, ning me, me peame mõtlema selle peale, mida Euro Euroopa idanaabruspoliitika võiks panustada. minu jaoks on siin kaks peamist probleemi. minu arvates idanaabruspoliitika pluss toob välja kaugema tuleviku perspektiivid, võimaliku laienemise. meie peame kõigepealt minu arvates ära tegema oma kodutöö. me peame tagama, et kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, aga ka potentsiaalsetes liituvates riikides ida pool oleks ühiskonna laialdane toetus liitumiseks, aga praegusel hetkel on selleks liiga vara. siin sooviksin veel mainida ühte asja. meie fraktsioon rõhutab tingimuslikkuse tähtsust ka meie idanaabruspoliitikas, ka makromajanduslikus plaanis. meil on vaja mehhanismi öö, öö, Äh, äh, mis, millega saab mõõta olukorra muutust äh, objektiivselt. teine asi, millesse me suhtume kriitiliselt, on suhted Vene Föderatsiooniga. meie arvates me ei saa teeselda, et neid arenguid pole olemas, meil on vaja juba praegu mingisugust äh, mehhanismi, millega välja töötada, kuidas need, äh, äh, neid probleeme lahendada, me ei saa lihtsalt pikendada ju sanktsioone. meie arvates me siin parlamendis peame ka maha istuma ja mõtlema, kuidas me suudame tagada, et need keerulised suhted Vene Föderatsiooniga ka meie idanaabruspoliitika raames saaks lahendada. aitäh! Gut, vielen Dank, Helmut Scholz. tänu, härra Scholz. rohkem kõnelejaid ei ole. sellisel juhul võime lõpetada arutelu selles punktis ja hääletame homme kell üheksa. veel kord ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes ja eksperte, kes osalesid sellel arutelul. edu teile ja näeme järgmine kord. nüüd daamid ja härrad, kallid kolleegid Läheme edasi. päevakorrapunktid kuus ja seitse nüüd. nimelt ühinete arutelu päevakordade kuus ja seitse teemal, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise, vahelisi suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu sõlmimine. eelmisel aastal see sõlmiti, neliteist muudatusettepanekut esitati, vabandust, nelikümmend kaheksa muudatusettepanekut Charles Tannock on välja pakkunud äh, kompromissmuudatuse ettepanekut ja saabki nüüd sõna. suur tänu, härra esimees. härra esimees sekkub. kui te lahkute saalist, siis lihtsalt lahkuge, palun minge ära vaikselt. Charles, härra esimees, pärast Zeta äh, edukat vastuvõtmist ja äh, strateegilise partnerluse lepingut, mille osas mina olin raportöör parlamendis ka Kanada küsimustes, on mul hea meel, et oleme pilgud nüüd suunanud Uus-Meremaale, ka endine Briti, ka üks Briti rahvasteühenduse riik. ja millegi, mingil põhjusel on see nimetatud nüüd teistmoodi, nimelt partnerlusleping suhete ja koostöö jaoks, kuid tegelikult on see väga sarnane Kanadaga sõlmitud lepingule Äh, Uus-Meremaa valitsus ja Euroopa Liit umbes aasta tagasi, viiendal oktoobril selle sõlmisid või alla kirjutasid ja nüüd on siis ratifitseerimine läinud käima ja üsna edukalt. mina arvan, et selle konkreetse lepinguga lähevad asjad väga sujuvalt ja see on tunnistuseks ka sellele, et üldiselt äh, toetavad seda lepingut siin komisjonis kõik poliitilised erakonnad, nii nagu ka parlamendi täiskogus. esitatud on ainult nelikümmend kaheksa muudatusettepanekut, kompromissettepanekuid on kaks, äh, nii vähe meil neid polegi vist olnud, mis näitab ka ju seda, kui lihtne ja äh, vasturääkivusteta raport minu raport on Uus-Meremaa on üks meie lähedasemaid partnereid, me jagame nendega demokraatlikke väärtuseid, õigusriigi põhimõtetest peame mõlemad kinni. ja kultuuriliselt on nendel muidugi väga palju sidemeid Euroopaga. mina raportöörina olen rahul selle üle, et ma võin toetada peaaegu kõiki muudatusettepanekuid ja kaks muudatus, kompromissmuudatusettepanekut on lihtsalt äh, faktide pärast siin sees, see on lisaselgitusteks, mitte ei ole nad siis kompromissid erinevate muudatusettepanekute põhjal otseselt. ja ma tahaksin, et me jätaksime raportis sisse positiivsed viited välja pakutud Euroopa Liidu Uus-Meremaa vabakaubanduslepingule. see on siis äh, nii-öelda sõsarleping, mis käib käsikäes selle partnerluslepinguga loomulikult äh, poliitiline kokkulepe on midagi muud, kuid poliitilised suhted ja paranenud kaubandussuhted käivad siiski käsikäes ja ma arvan, et me peaksime siin raportis selle vabakaubanduslepingule toetust avaldama, kui kõik ei ole sellega ka nõus. mul on väga hea meel, et äh, räägitakse ka Uus-Meremaa rollist, mis on väike riik, mis asub väga-väga kaugel, aga sellegipoolest on nendel ebaproportsionaalselt suur roll minu meelest vähemalt äh, rahvusvahelistes suhetes täpsemalt nende roll Euroopa Liidu juhitud missioonidel, näiteks nagu piraatluse vastane missioon Atalanta, millest ma kirjutasin raporti mõned aastad tagasi ja laiem võitlus rahvusvahelise terrorismi vastu, näiteks äh, nagu tõestab nende sõjaline kohalolek Afganistanis. lisaks sellele viitame üsna mitmel kohal Uus-Meremaa rollile kliima soojenemise vastases võitluses Nendel on väga ambitsioonikad plaanid nimelt minna üle madala süsinikusisaldusega majandusele ja need on üsna sarnased nendele plaanidele, mida hellitame siin Euroopa Liidus. pärast selle raporti koostamist ja pärast esimest arutelu komisjonist on vahepeal Uus-Meremaal toimunud äh, parlamendivalimised kahekümne kolmandal septembril täpsemalt. ja vaatame siis nüüd, kuidas äh, see mõjutab uue valitsuse kokkupanekut. mitte ükski erakond eh, ei saavutanud absoluutset enamust valimistel ja seega ametisse tuleb koalitsioonivalitsus, kuhu kaasatakse kas Roheliste erakond või New Zealand esimesel kohal erakond. mu, ja minu isiklik märkus, see Uus-Meremaa kõigepealt erakond on ainus Euroopa Liidu vastane erakond Uus-Meremaal ja Brexiti poolne, pooldav erakond on tegelikult kaotanud oma valijaid ja mul on väga hea meel, et nad ei ole populism, et populistid ei ole seal laienemas nii, nagu meile lähemal asutavates riikides. nii et üldiselt see raport mulle muret ei valmista, arvestades, et muudatusettepanekuid on väga vähe esitatud homsele hääletusele, võin lootma jääda ilmselt siin täna ka kolleegide toetusele, aitäh! suur tänu, Charles! annaksin sõna nüüd paari raportöörile, vähemalt nendele, kes on kohal härra Ungureanu Rahvapartei härra Kristea sotsiaaldemokraatide poolt. härra Ungureanu, kolm minutit, palun. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada härra Tänukit suurepäraselt tehtud töö eest selle raporti kallal, me oleme kõik nõus sellega, et äh, Uus-Meremaa on äh, Euroopa Liidu hea sõber ja selle partnerluslepingule antud toetus on ilmselge. Euroopa Liit ja Uus-Meremaa jagavad samu väärtuseid ja on, ja kuuluvad ühte perre. on täiesti loomulik, et sõprus ja meievahelised sarnasused peaksid viima tugeva majandusliku partnerluseni. see partnerlusleping, mis on hääletusel homme, on vajalik samm äh, kaubandussuhete avamiseks äh, Uus-Meremaaga, mille eesmärgiks on vabakaubandusleping ja selles mõttes on mul väga hea meel näha, et on saavutatud suur konsensus poliitiliste erakondade vahel parlamendis, et partnerlusleping Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel on äh, selge samm edasi täi-, täiemahulise vabakaubanduslepingu suunas. Andi Kristea järgmisena. suur tänu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, ma tahaksin tänada äh, raportööri härra Tšannokit ja ka teisi variraportööre väga selge ja põhjaliku raporti eelnõu eest, mille härra Tšanok enne suvepuhkusega esitas. meie parlament hindab kõrgelt partnerlust Uus-Meremaaga ja tahaksime, et see koostöö veelgi süveneks ja sellepärast esitasime muudatusettepanekud. Euroopa Liit ja Uus-Meremaa mõtlevad ühtemoodi, meil on ühised huvid ja partnerlusleping kindlasti hoogustab äh, veelgi kahepoolseid suhteid, toetab ja toestab äh, poliitilist dialoogi ja, ja viib meie koostöö paljudesse valdkondadesse. kallid kolleegid, kindlasti Ahvet oma homsel hääletusel saadab väga selge signaali ka täiskogule. veel kord äh, suur tänu raportöörile ja kolleegidele variraportööridele, aitäh! suur tänu, härra Kristea Roog Kehki Rõugem ei soovi sõna. Äh, hääletame täiskogus novembris. aga nüüd siis päevakorrapunktid kaheksa ja üheksa, peaaegu et oleme ka ajakavas. nimel lühike arvamuste vahetus ähm, Euroopa Liidu ja Kasahstani vahel mul on hea meel näha, et äh, meie raportööri soovituse vastu ei ole keegi vastu olnud, proua Jaagonsaar, meie raportöör, toetab seda kokkulepet, koostöölepingut. nii nagu ma saan aru, kolmkümmend kompromissmuudatusettepanekut on esitatud vastavalt saja neljakümne seitsmele muudatusettepanekule, mis tulid ahvetist, üksteist muudatusettepanekut on proua, on Inta esitanud proua Jaagonsaari. suur tänu minu raporti eelnõus ehit-, esitati sada nelikümmend seitse muudatusettepanekut, nii nagu härra esimees ütles, ja enamus nendest muudatusettepanekutest peegeldasid neid teemasid ja muresid, mida kolleegid arutelu jooksul eelmine kord ka väljendasid lisaks välispoliitilistele küsimustele oli väga palju muudatusettepanekuid, mis puudutasid konkreetselt põhivabaduste ja inimõiguste olukorda Kasahstanis. ma tahaksin siinkohal rõhuda, et parlament eeldab väga selgelt, et Kasahstan näitaks üles valmisolekut liituda, liikuda edasi inimõiguste ja põhivabaduste osas me eeldame, et nad äh, vabastavad vahi alt aktivistid ja ametiühingute eestvedajad, kes on vangistatud. ja ma kavatsen esitada suulise muudatusettepaneku kompromiss nelja osas, kuivõrd õnneks on asjaolud muutunud. nimelt äh, neljapäeval, äh, reedel oli kuulda, et neli aktivisti ongi juba vahi alt vabastatud ja see on ju hea uudis tahaksin tänada variraportööre ja teisi kolleege hästi sujunud koostööst. nagu esimees ütles, hääletame homme hommikul nii heakskiidu kui ka sellega kaasas käiva raporti osas. suur tänu, proua Jaagonsaari! kas keegi soovib sõna Rahvapartei nimel, härra Kuuk on esimesena? suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle eest, kuidas ta juhtis kogu seda protsessi. ja suur tänu ka variraportööridele hästi sujunud koostöö eest. eelmisel nädalal olid variraportööride kohtumised väga edukad ja enamus minu fraktsiooni seisukohti võeti ka see arvesse. meie jaoks oli kõige olulisem see, et saadame selge sõnumi selle kohta, et me toetame ja kiidame heaks selle partnerlus- ja koostöölepingu. see peegeldab äh, ka meie toetust äh, sellele, kuidas Kasahstan aktiivselt ennast sidunud Euroopa Liiduga. ma arvan, et partnerlus- ja koostööleping peaks viima veelgi sügavamateni kaubandus- ja poliitiliste suheteni Euroopa Liidu ja Kasahstani vahel. me peame aru saama, kui oluline Euroopa Liit Kasahstani jaoks on me oleme selle riigi esimene kaubandus- ja investeerimispartner ja mängime väga olulist rolli Kasahhi majanduse ümberstruktureerimisel. Kasahstan veelgi mängib eh, järjest suuremat rolli rahvusvahelisel areenil. ning on üks juhtivatest riikidest tuumarelva leviku tõkestamisele, muidugi Kesk-Aasias väga oluline partner. me peaksime julgustama Kasahstani konstruktiivset rolli selles valdkonnas. üldised murekohad, mis on välja toodud meie kaasatud resolutsioonis, puudutavad seda, et teatud põhiõigused on piiratud, meedia, kogunemis, sõna- ja usuvabadus. kutsume üles ka Veneetsia komisjoni soovituste rakendamist ja Strasbourgi Euroopa Nõukogu standardite rakendamisest. üldiselt meie tekst viitab puudustele ja julgustab Kasahstani, kus see on vajalik, edasi liikuma ja seega tekst on ilusti tasakaalus, nii et ma paluksin teil seda toetada, aitäh! suur tänu, härra Kuukan! härra Puhner on veel palunud sõna, palun. suur tänu, suur tänu ka meie raportöörile ja minu meelest väga äh, hea suhtumise ja lähenemise eest selles väga raskes valdkonnas. mina arvan ja selles mõttes ma olen eelkõnelejaga nõus, et Euroopa Liidu jaoks, Euroopa Liidu globaalse strateegia jaoks äärmiselt oluline teema on meie jaoks tähtis, et meil oleksid tugevamad äh, seosed äh, ja partnerlus äh, Kasahstaniga. kuid olukord selles riigis on jätkuvalt väga raske. majanduslikud edusammud Kasahstanis, mis on igal pool näha, e, ei ole olnud eeskujuks inimõiguste osas, mis ei pea sammu majandusliku arenguga, vastupidi. vabaühenduste koalitsioon piinamise vastu äh, on jaanuarist novembrini kaks tuhat kuusteist võtnud arutusele sada kuuskümmend kuus uut, sada kolmkümmend kuus uut piinamise juttu, juhtumit ja öö, sõnavabadus on piiratud, viissada inimest on vahi all lihtsalt sellepärast, et nad öö, tahtsid korraldada rahumeelse meeleavalduse see, et kaks ähm, teisitimõtlejat on rahumeelse meeleavalduse eest viieks aastaks vangi mõistetud lihtsalt sellepärast, et nad on internetiplatvormil olnud kriitilised, äh, on siiski väga murettekitav, nii et ma võtaksin kokku. jah, äh, suhted äh, Kasahstani ja Euroopa Liidu vahel on olulised, aga me peaksime olema ettevaatlikud, mitte kõiki kaarte näitama tagamaks selle, et inimõiguste olukorda oleks võimalik äh, edasi arendada. suur tänu, härra Puhner, selle sõnavõtu eest. kaks kolleegi on veel soovinud sõna, aga sellega ma panen ka selle äh, nimekirja kinni, härra Tänak ja siis härra Paet. härra Tänak, ka meie fraktsioon toetab seda raportit ütle, mille on koostanud härra Borrelli, ütleb härra Tänak, jah, võrreldes kümnendi tagusega on asjad oluliselt muutunud. toona idapartnerluse osas olles raportöör, arvasin mina, et Kasahstan võiks ka olla osa sellest partnerlusest, arvestades seda, et väike liis Kasahstani territooriumi on äh, on ka selles piirkonnas, see on väga suur riik, väga rikas maavarade poolest, aga lisaks sellele on ta ka väga hea mudel ja eeskuju selle kohta, kuidas äh, moslemi, kristlas ja paljud teised vähemused, nii etnilised, usu kui ka keelelised vähemused suudavad teineteise kõrvalt, kõrval rahumeelselt elada. see on näide sovjetijärgsest äh, pärandist ja ma arvan, et äh, see oleks eeskujuks väga paljudele teistele, et kuidas koos eksisteerida, kõrvuti elada teiste kultuuridega, see võiks olla näiteks ja eeskujuks ka meile liikmesriikides sellel teemal, nii et selles osas peaksime küll käe ulatama Kasahstani suunas, vaatama, mida nemad on teinud aastate jooksul, et selline harmoonia on võimalik ja et väga vähe näeme seal radikaliseerumist. Usbekistanis näiteks on väga palju, on palju rohkem selliseid probleeme kui Kasahstanis, jah. inimõigused on probleemiks, sellest ei ole räägitud, eriti tööõigused, aga ka kõrgetasemeline korruptsioon, seda ei tohiks unustada. aga loomulikult seda reservatsiooni arvestades üldiselt võib küll öelda, et Kasahstan on suurepärane märkimisväärne riik, mille kohta võiksime teada rohkem ja areng praegu näitab, et tal on väga jõuga, jõukas tulevik. jah, neil on majanduslik liit Venemaaga, aga ma arvan, et meie raport äh, liigub küll selles äh, suunas, et, äh, et tuua nad rohkem WTO raamidesse kui selle Euraasia majanduslepingu äh, üle tähelepanu pöörata, nii et jah, ta on väga oluline partner meie jaoks majanduslikult ja kaubanduse vaatevinklist. suur tänu, härra Tänak, Urmas Paet järgmisena. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, ka ALDE fraktsioon toetab seda raportit. meie arvame, et see raport on tasakaalus, ühelt poolt on meil soov poliitiliste ja majanduslike suhete arendamise järele Kasahstaniga, teisalt äh, toetame inimõiguste eest võitlejaid ja keskendume sellele, et inimesed vabastataks äh, vahi alt ja selles osas äh, parlament näeb veel probleeme. aga ma olen nõus, et kui me võrdleme selle piirkonna teisi riike Kasahstaniga, siis on näha, et Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelised suhted arenevad hästi, mõlemad pooled on selgelt sellest huvitatud ning Kasahstanis toimunud arengud, eriti majanduslikes mõttes, on olnud märkimisväärsed. samas tahaksin veel kord rõhutada seda, kui oluline on, koht on inimõigustel Euroopa Liidu Kasahstani suhetes. me raportis viitame teatud nimedele, kuid kahjuks neid inimesi on teisigi erinevaid inimõiguste eest võitlevaid organisatsioone, kelle pärast tuleb muret tunda. näiteks ametiühingu tegelased Amen Ulisijov ja Amekuš-, Ušjapajev, nii et äh, need nimed, kelle me konkreetselt oleme välja toonud oma raportis, ei esinda kõiki neid inimesi, mm, kes on raskustesse seal sattunud. kuid ma loodan kokkuvõtlikult, et Kasahstanis võetakse meie raportit äh, kui näitena selle kohta, et meie tahame heatahtlikult suhteid arendada Euroopa Liiduna Kasahstaniga aga et me ei unusta inimõigustega seotud probleeme ja et Euroopa Liit on mures ja loodame, et Kasahstan reageerib positiivselt. ja vastab siis kiiresti meie nendele muredele. suur tänu, Urmas Paet! kas teil on veel mingeid kommentaare? kas raportöör soovib sõna võtta? ei soovi? hääletus siis toimub homme ja täiskogul ilmselt novembris suur tänu kõigile, kes sõna võtsid. nüüd oleme nõudnud päevakorrapunkti number kümme juurde ja äh, ootame härra Gunnar Viigandit. saame alustada, kui tema saabub. ootame veel mõned minutid. aga ärge lahkuge siit saalist arvestage ka seda, et me arutame punkti kümme suletud uste taga ja kõik, kellel ei ole voli siin viibida, saavad praegu lahkuda saalist, palun